uue Guinea resolutsiooni ettepaneku kohta ning äh, kõigepealt saab sõna äh, proua de Kaiser autorina. aitäh, härra president. ma arvan, et äh, no selle, see probleem on väga palju olulisem kui äh, hetkel parlamendisaali tulnud inimeste hulk ja mul on väga kahju äh, et meid on nii vähe nii meie äh, fraktsioonist kui ka teistest. Äh, Guineal on vaja rahvusvahelise üldsuse toetust. Äh, president Conte surma järel võttis võimu üks noor sõjaväelane ja ta sai sisejõududelt toetust, kuna ta lubas kiiret üleminekut tsiviilriigile ja vabu valimisi. ja ta arvas, et ta ei kandideeri ise par-, presidendiks, aga pärast seda, kui on olukord tohutult halvene, halvenenud, siis ta äh, klammerdus võimu külge ja praegu kandideerib ise pre-, presidendiks. praegu tema kampaania äh, kasutab ära kõiki maailm, kõiki riigi võimalusi ning äh, arvestades äh, seda, mida hunta on teinud, organiseeris äh, opositsioon meeleavalduse ning see suruti väga julmalt maha, oli rohkem kui sada viiskümmend surma saanut, äh, rohkem kui tuhat haavata saanut ning paljud naised vägistati ja äh, vigastati. ma sooviks, et parlamendi Euroopa Liidu seisukoht oleks selge, me nõuame Euroopa Liidu kalanduslepingu peatamist, me nõuame, et Aafrika Liit kehtestaks sanktsioonid huntale ja kutsuks kokku lepituskomisjoni, me soovime ähm, üleminekuvalitsust selleks, et äh, valmistada ette vabu valimisi. ja ma soovin, et äh, need reaktsioonid sellele draamale oleksid, äh, moodu-, tekitaksid pretsedendi ja ka teiste Äh, inimõiguste riht-, rikkumiste puhul ning et Euroopa Liidul oleks alati julgust sama kiiresti tegutseda, aitäh! aitäh proua kolleeg De Kaiserile ning järgmiseks saab sõna proua kolleeg Veeber kaheks minutiks. vabandust, ma ei kuulnud. Looks into the situation of Guinea kui nüüd vaadata Guinea olukorda ja õppida tundma sealseid viimase kuu vägivalda, siis peamine küsimus on, kui, miks on nii vähe sellest meedias räägitud, ainult paar rida siin-seal, nagu sadu inimesi ei olekski tapetud, nagu ei oleks toimunud piinamisi, kohutavaid vägistamisi, inimväärikuse alandamist tõsi on see, et erinevad rahvusvahelised institutsioonid on hunta eh, pärast kuudetaad eh, hukka mõistnud, aga oleks pidanud palju rohkem tegema teadlikkuse tõstmisel Euroopa ja muu maailma kodanike hulgas. seetõttu ma olengi nii rahul, et Euroopa Parlament, kes kõneleb meie kodanike nimel, on reageerinud ja tegeleb selle küsimusega ka, ka resolutsiooni läbi, aga minu arvates on eriti tähtis mitte ainult kritiseerida ja hukka mõista seda praegust režiimi, vaid peatada ka Euroopa rahade väärkasutamist, mis peaks tegelikult tulema kasuks Guinea inimestele. suur tänu. aitäh proua kolleeg Weberile, järgmisena saab sõna kolleeg Breda üheks minutiks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 nüüd tuleb välja, et kahekümne kaheksas september on hoopis kurvem tähtpäev. tapeti suurel hulgal opositsiooni esindajaid. me ei saa nõustuda sellega, et need sõjaväelased juhid jääksid oma liidrikohale kauemaks ajaks. kapten Kamara ütles, et äh, ta ei kavatse kauaks ajaks võimule jääda. nüüd on Aafrika Liidu tähtaeg möödunud, midagi ei ole juhtunud ja rahvusvaheline üldsus peab hakkama survet avaldama. kaheks minutiks sõna, sõna äh, proua Verja. Oui, monsieur le président härra president, lugupeetud kolleegid, ma juba võtsin sõna Brüsselis meie arutelu ajal mm, kaks nädalat tagasi, nii et ma ei kordaks oma sõnavõttu. minu kolleegid juba selgitasid mm, teatavaid asju ja omalt poolt ma tahaks väljendada heameelt, et kõik fraktsioonid parlamendis praegu vastasid üleskutsele äh, Guinea äh, kodanikuühiskonna poolt äh, mõista hukka hunta, kes on võimul alates eelmise aasta detsembrist ja kes surus maha rahumeelsed meeleavaldused, mis toimusid Guinea iseseisvuspäeva puhul. Guinea ühiskond kutsub meid endale appi ja tõepoolest oleks täiesti Äh, lubamatu, et Euroopa Liit mm, mm, äh, kalanduslepingu raames äh, maksaks summasid, millest me praegu teame, et nad läheksid hunta taskusse ning neist ei oleks mingit kasu Guinea kaluritel. Ähm, Guinea režiim on äh, Äh, täna üks kõige korrumpeerumaid maailmas. see ei ole mina, kes seda väidab, vaid seda väidavad äh, organisatsioonid, kes kontrollivad selliseid asju ning seetõttu ma soovin väga, et me kõik võiksime hääletada äh, ühisresolutsiooni poolt tervikuna, kaasa arvatud see lõik, mis puudutab kalanduslepingut ja et nõukogu ja komisjon oleks meiega ühel meelel. aitäh! aitäh, ja järgmisena saab sõna kolleeg Piiran üheks minutiks. suur tänu, härra president. eelmise aasta lõpus ähm, pärast president äh, Conte surma võttis äh, võimu enda kätesse Guineas äh, kapten Camara ja tollal olime meie ise ka ääretult naiivsed, me nimelt uskusime Kamarat, kui ta rääkis, et ta kavatseb vabad valimised korraldada ja ise nendel mitte kandideerida. täna me teame, et ähm, pärast ähm, kahekümne kaheksandal septembril kaks tuhat kaheksa toimunud meeleavaldusi äh, Kamara vastu tabas neid täielik tapatöö, üle tuhande inimese sai surma, toimus tohutu arv vägistamisi ja nii edasi ja nii edasi. mul on väga hea meel, et meie kõrgem eriesindaja Solana reageeris väga kiiresti. Prantsusmaa valitsus peatas igasuguse koostöö Guineaga, kuid täna on sellest tapatööst möödunud juba üle kolme nädala ja me ei tohiks äh, äh, survet vähendada Guinea valitsusele nii kiiresti kui võimalik, tuleb äh, võimalikult karmid sanktsioonid peale panna Guineale, sellepärast et muidu ta lihtsalt ei loobu võimust, nüüd kolleeg Lööving. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin siinkohal tervitada Euroopa Komisjoni seoses volinik Joe Borgi eilse avaliku sõnavõtuga, nimelt et komisjon võtab tagasi kalanduspartnerluskokkuleppe eelnõu, mis oli sõlmime, sõlmitamas siis Guineaga. meie nõudsime selle kalanduskokkuleppe peatamist äh, ainult kaks päeva pärast Conakris toimunud meeleavaldusi, kus äh, valitsusjuhid sadu inimesi maha lasid ja kapten Kamara oli nende valitsusjõudude eesotsas. me tõesti loodame, et see on nüüd esimene samm sanktsioonide suunas ja et Euroopa Liit vaatab täiesti üle oma kaubanduspoliitika arenguriikide suunas. meil on kanda väga suur vastutus, kuivõrd me oleme maailma üks suurimaid ja tähtsaimaid kaubandusplokke ning äh, ühtlasi on meie äh, osa arengutöös ka väga suur, nii et tõesti me peame mõtlema sellele, kuidas kaubandussuhteid taoliste režiimidega äh, peaks korraldama. kalanduskokkulepe osas on öeldud, et osa rahast äh, läheb kohalike kalurite toetuseks, kuid komisjon on tõenditega näidanud äh, seda, et see, mis on paberil kirjas, ei ole tihti tegelikkus ja üsna tihti läheb raha lihtsalt režiimi toetuseks ja meie küll seda toetama ei peaks. suur tänu kolleeg Löövinile ja nüüd läheme fraktsiooni nimel kõnelejate juurde, kõigepealt üheks minutiks härra Kaczmarek suur tänu, härra president, daamid ja härrad. juba kaks nädalat tagasi rääkisime me Guineast. kahjuks ei ole olukord selles riigis paranenud ja me peame kuidagi reageerima. selle aasta esmaspäeval kuulas Arengukomisjon ära endise peaministri Diallo sõnavõtu, kes oma silmaga oli tunnistajaks kahekümne kaheksanda septembri selle aasta sündmustele ma olen veendunud, et ei piisa sellest, kui me nõuame seda, et sõjaväeline hunta äh, alluks inimõiguste reeglitele. kui sõjaväeline režiim selliseid reegleid äh, täidaks, siis nad ei oleks ju sõjaväeline režiim ega ei käituks nii, nagu nad käituvad. me ei saa ainult äh, sõnade juurde jääda, tuleb ka sõnadest minna tegudeni. suur tänu, härra Kaczmarek. ja nüüd proua äh,, härra Tiroljan härra president, äh, Guineat raputavad praegu dramaatilised sündmused, äh, mis äh, on vastuolus õigusega ning ning alates ka, detsembri sest võimul olnud hunta on meeleavaldusi mm, maha surunud ja kodu no lepingud seovad Euroopa Liitu riigiga ning äh, nende aluseks on äh, inimõiguste austamine, kui kap-, kapten äh, ka-, Kamara äh, lükkas valimisi edasi ja hakkas ise kandideerima ning see on väga vastuolus äh, erinevate äh, õigustega, nii et äh, Euroopa Liit peab väga kiiresti tegutsema, äh, kinnitas äh, põhimõtte kehtimist ja tehes lõpu inimõiguste rikkumistele. lugupeetud daamid ja härrad, kompromissi, kompromissresolutsioon äh, vastab meie väärtustele ja põhimõttele, mõtetele, aga ma pööraks erilist, erilist tähelepanu selle teksti artiklile kümme, mis puudutab äh, kalanduslepingu äh, peatamist Euroopa Liidu ja Guinea vahel seni, kuni ei ole äh, demokraatlikku valitsust ja ma ütleks, ja küsides, et kas sellel äh, küsi-, äh, peatamisel ei ole väga halba mõju, ähm, peame arvesse võtma seda, et äh, et meil ei ole teist valikut, kui olla kindlameelne. ning alates kaheksakümne, kuuekümne kaheksanda aasta iseseisvuse saavutamisest on Guineas olnud ainult diktor, diktaatorrežiimid. järgmisena saab sõna härra kolleeg Heglund. suur tänu, härra president. ma ei hakka siin kordama kolleegide poolt öeldut. ma sooviksin lihtsalt öelda, et ma olen väga rahul, et seda teemat täna arutatakse ma räägiksin paar sõna sellest, mida me arutasime kalanduskomisjonis selle kalanduslepingu kohta septembris toona mõeldi, et Euroopa Liit võib sõlmida selliseid lepinguid põhimõtteliselt iga riigiga. aga siis me mõistsime, et tegemist on riigiga, kus olukord on tõesti nii keeruline, nagu siin täna kirjeldatud. mõningad inimesed võivad öelda, et kalandus on üks asi ja inimõigused teine, aga minu arvates see ei ole nii nii ei tohi poliitikud mõelda. ja tõsiasi, et suur hulk inimesi hääletas kallanduslepingu poolt, on murettekitav. mõned tõesti arvavad, et on võimalik sõlmida lepinguid riigiga, kus valitseb hunta nüüd on selle lepingu tagasivõtmisele ulatuslik toetus ja minu arvates on see positiivne. võib ju arvata, et kalandust seal riigis toimuv eriti ei mõjuta, aga see ei ole tõsi. me peame liikuma jätkusuutlikuma olukorra suunas. tõsi on ju see, et kalamehed peavad elatist teenima, aga inimõigusi, inimõiguste koha pealt ei tohi silma kinni pigistada. järgmisena kolleeg, sõna kolleegid Romeva ja Ruidal. mul oli au olla koos kalanduskomisjonis, kui seal hääletati napilt selle poolt, et äh, seda lepingut Guineaga ei jätkata äh, Ehm, nende ver-, tapatööde tõttu ja asjaolude tõttu, mis seni veel ei ole sel-, välja selgitatud ja mulle meeldiks, kui täiskogu täna seda otsust kinnitaks, see oleks väga selge sõnum Euroopa institutsioonidele ja ka Guineale, et me ei ole valmis oma maksumaksjate rahaga hoidma võimul korrumpeerunud valitsust, kes äh, paneb toime kuritegusid ning ma arvan, et see peaks olema pretsedent, et äh, me lõpuks näitame, et inimelud on olulisemad kui majanduslikud lepingud ning mul on väga hea meel, et äh, kalanduskomisjon on äh, oma otsuse teinud, komisjon ka, ja nüüd peaks täiskogu veel seda otsust kinnitama. see on meie suur šanss ning ma loodan, et artikkel kümme jääb selliseks, nagu ta praegu on. aitäh kolleeg Romeva Iroedale ja viimasena fraktsioonide nimel kõnelejatest äh, on sõna härra Borrell. daamid ja härrad, vähemalt sada viiskümmend seitse inimest tapeti ja üle tuhande kaheksa, kahesaja inimese said viga sellel äh, rahumeelsel protestil Conakry staadionil see on kõige vägivaldsem sündmus pärast viiekümne kaheksandat aastat, kui Guinea iseseisvaks sai. kui Camara haaras võimu detsembris, lubas ta korraldada demokraatlikud valimised. ta ei ole pidanud oma sõna, hunta endiselt valitseb ja ignoreerib inimõigusi. Nad tapavad, vigastavad ja vägistavad demokraatliku Euroopa Liidu esindajatena peame me kaitsma neid inimesi ning tagama, et kurjategijaid karistatakse ja kuriteod lõpevad. Guineal on suur potentsiaal, aga endiselt on ta üks vaesemaid ja korrumpeerunumaid riike Aafrikas. ja hunta edu, edasi tegutsemine võib äh, viia äh, kodusõja ja terve Aafrika destabiliseerimiseni. sõna kolleeg Delvool üheks minutiks sada viiskümmend surnut ja väga palju seksuaalset halandamist. kahekümne kaheksandal septembril toimus täiesti, toimusid täiesti ennekuulmatud vägivallaaktid ning äh, see oli täiesti Mm, ning rahutuste mahasurumine ning arvestades selliseid fakte, peame olema äärmiselt kindlameelsed ning mul on väga hea meel äh, suunatud äh, sanktsioonide pärast äh, Kamara valitsuse vastu ning ei piisa hukkamõistust, vaid tegelikult on vaja tõe väljaselgitamist tõelise komisjoni poolt ja sõjakuruteod ei tohi jääda karistamatuks ning ma sooviks et Euroopa Liit kasutaks kõiki vahendeid selleks, et võidelda seksuaalvägivalla kasutamise vastu sõjavahendina. see, see nähtus äh, on järjest levinum erinevates konfliktikolletes. Äh, ohvriteks langevad enamasti naised ja eel- ja väga haavatud inimesed. Äh, ning vaja on Äh, austada inimõigusi, kaitsta kõige haavatavamaid ja need peavad olema kõige minimaalsemad tingimused ükskõik millise koostöölepingu jaoks, aitäh. aitäh kolleeg Del Voole, nüüd saab sõna härra Desir aitäh, härra president, härra volinik, armsad kolleegid, kahekümne kaheksas septem-, kaheksandal septembril eelmisel aastal äh, avaldas Guinea äh, rahvas meelt äh, võetud kohustuste eest ja iseseisvuse eest, aga ta langes ohvriks režiimile, kellel ei olnud mingit legitiimsust ja kes kaotas igasuguse väärikuse. inim-, maha surutud inimesed, vägistatud naised, ametiühingu liidrid, kes teda piinati. Euroopa Liit peab praegu olema ECOWAS-i ja ÜRO poolel, et me ei aktsepteeriks neid kuritegusid ja eelkõige me peame seisma Guinea äh, rahva poolel. sellel riigil on väga palju äh, rikkusi, aga niikaua, kuni korrumpeerunud äh, diktaatorid saavad neid maavarasid kasutada enda huvides, ei juhtu selle rahvaga midagi head ning sellepärast me pöörame Euroopa Komisjoni tähelepanu sellele, mida meie praegu ütleme, et meil on vaja Äh, seda, et Euroopa Liidu partnerid peaks kinni oma äh, kohustustest, eriti need, kes äh, on alla kirjutanud Cotonou leppele, et nad peaks kinni inimõigustest ja põhiväärtustest, aitäh. aitäh kolleeg Desiirile ja nüüd on meil avatud mikrofon ja ma annan sõna kolleeg Kossuliidisele. Thank you very much, chairman. I have asked for suur tänu, härra president. ma palusin sõna ainult üheks kommentaariks. ja seda Euroopa Liidu Guinea kalanduslepingu tühistamise kohta. ma kahtlen, kas see brutaalne režiim, mis kõhklematult tapab sada viiskümmend seitse oma kodanikku ja öö, äh, saadab korda muidki jõledusi, et sellist režiimi äh, kõigutab selline suhteliselt väike sanktsioon. pidades silmas, et meil on õiguslikud kohustused äh, inimeste suhtes äh, läbi selle lepingu, kes tegelevad kalandusega Guineas, kellel ei ole mingit pistmist huntaga. seetõttu Rahvapartei kõhkleb, kas seda ettepanekut toetada. aitäh, järgmiseks saab sõna kolleeg Tänu. suur tänu, president. Guinea-Conakry ähm, sündmus on Aafrikale kahjuks äh, iseloomulik äh, hunta ähm, repressiivne äh, võim ja inimesed elavad ikkagi vaesuses maavarad peaks tagama Guineale täieliku rikkuse, aga inimesed elavad endiselt vaesuses. inimesed on pidanud tunnus, tunnistama viimase kahekümne aasta jooksul verevalamist ja vaesust. mina olen aidanud komisjonil välja töötada teatud sellist Kimberli protsessi, mis puudutab näiteks teemanteid, mis läbi saab tagada, et vastavad teemadeid kaevandavad ettevõtted ei toeta selliseid militaarrežiime kahjuks on eh, seos ka, kahjuks tegu, tegu, tegutsevad Guineas ka Hiina ettevõtted ja ma loodan, et eh, komisjon veenaks eh, Hiina võime, et nende ettevõtted ei aitaks kaasa sealsele režiimile. ja samas arvan ma, et kalanduslepingu peatamine tuleb kahjuks ainult sealsetele inimestele, mitte huntale. aitäh kolleeg Tänakile ja annan sõna kolleeg Haudalale arvoisa puhemies. suur tänu, härra president, kuivõrd Euroopa Komisjoni on kiidetud seoses Guinea kalanduskokkuleppe alase otsusega, et äh, see peatatakse inimõiguste rikkumiste tõttu ja küsimus volinikule, kas me kavame, kavatseme süstemaatiliselt läheneda samamoodi ka teistes olukordades või vähemalt valmistame end ette selleks, et äh, me ikkagi järjepidevalt tegutsema nii äh, oluliste inimõiguste rikkumiste puhul, mis võivad esile tulla ka mujal suur tänu ja proua Korhola järgmisena. suur tänu, härra president minult küsis üks Soome valija hiljuti, et kuidas ma definiks, defini-, definitse-, kuidas ma määratleksin sõna inimõigused, ma ütlesin, et ma ei äh, ütleks, et neid ei tule defineerida. inimõigused on muidugi defineeritud, äh, neid äh, peavad riigid öö, ähm, järgima ja rahvusvaheline üldsus ja sellepärast me nende poole ikka ja jällegi pöördume. Guinea on allkirjutanud Cotonou lepingu, mis eeldab demokraatia, õigusriigi äh, põhimõtete ja inimõiguste põhimõtete järgimist, see on meie aluspunktiks. me peame tagama selle, et äh, riigid äh, arenevad edasi vastavalt Cotonou lepingule ja meie lepingute toetusele, kuid need lepingud on to-, võimalikud ainult siis, kui Cotonou lepinguid järgitakse, Hiina seda praegu ei tee, neil on suured maavarad äh, ja va-, äh, ja võiks olla väga rikas riik, kuid on tegelikult üks korrumpeerumaid riike maailmas ja on väga kahetsusväärne, et Hiina ettevõtted, kes investeerivad Hiinasse, ähm, ei äh, pea inimõigusi mitte midagi väärt olevaks, aitäh! suur tänu, proua Korhola! sellega on see arutelu lõppenud ja hääletus toimub pärast arutelusid. palun vabandust, ma annaks tegelikult sõna ka härra volinikule, palun. domnule președinte, doamnelor și domnilor. suur tänu, härra president, austatud parlamendisaadikud. Euroopa Komisjon tegutses kiiresti ja üheselt mõistetavalt, äh, mõistes hukka Guineas aset leidnud meeleavalduste mahasurumise. Äh, vabandust, äh, siin üks kolleeg vist soovis esitada protseduurilist märkust. kas see oli nii? nein. es tut mir sehr leid herr kollege mul on väga kahju, härra kolleeg, meil on ette nähtud äh, kaks minutit, ma andsin sõna neljale kolleegile, kaks neist olid Rahvapartei fraktsioonist ning nüüd ma annaks äh, uuesti sõna härra volinikule. komisjon on kondamnat ferm. härra Orban, Euroopa Komisjon reageeris kiirelt ja otsusekindlalt, mõistes hukka äh, verevalamise ja inimõiguste rikkumised äh, Guineas kahekümne kaheksandal septembril sellel aastal. veelgi enam, kahetsusväärsel kombel äh, on sellised inimõiguse rikkumised jätkunud. rahvusvaheline kontaktgrupp võttis kaheteistkümnendal oktoobril vastu resolutsioonid, mis näevad ette terve rida meetmeid inimõiguste rikkumise tagamiseks. meie seisukohalt muidugi on täiesti selge, et koheselt vabastataks need inimesed, kes on põhiseaduse vangistatud, surnukehad tuleb äh, anda üle hukkunute perekondadele ning äh, need Eh, keda eh, need, kes on sattunud vägivalla ohvriks, eh, nagu naised, keda vägistati, peavad saama koheselt arstiabi. kahetsusväärse, kahetsusväärne on aga see, et ükski nendest meetmetest ei ole praegu leidnud rakendust. Euroopa Komisjon tervitab ÜRO peasekretäri otsust luua rahvusvaheline uurimisrühm äh, kes siis hakkaks äh, tegelema kahekümne kaheksandal septembril ähm, ellu viidud tapatöö äh, põhjuste uurimisega. sellised inimõiguste rikkumised tuleb Guineas koheselt lõpetada. rahvusvaheline uurimisrühm oma esialgses juurdluses valmistades ette tööd äh, rahvusvahelises kriminaalkohtus on juba oma tööga pihta hakanud. anda tuleb kindlasti ka rahalist toetust rahvusvahelisele missioonile, tegemist on siis äh, seire- ja kodanike kaitsemissiooniga. mitmed äh, tuleb tagada see, et missiooni liikmed, äh, nende ohutus oleks tagatud ja et nad saaksid oma tööd teha äh, turvaliselt. lisaks ähm, täielikule relvakaubanduse embargole on Euroopa Komisjon valmis toetama reforme ka julgeoleku valdkonnas, kindlasti tuleb ähm, ümber korraldada riigi sõjavägi ning äh, tuleb kasutada kõiki vahendeid, äh, tagamaks riigis stabiilsus. terve rida meetmeid äh, tuleb võtta selleks, et olla vastavuses üheksakümne seitsmenda artikliga Cotonou lepingust. ma tahaksin siinkohal selgitada veel seda, et jätkusuutlikkuse huvides ja selleks, et meil oleks äh, hunta üle suurem võim, on volinik Borg, kes vastutab siis äh, merendusküsimuste ja kalanduskokkulepete eest, äh, öelnud, et ta peatab ettepaneku menetlemise suisa, seoses Guineaga sõlmitava kalanduskokkuleppega, nii et mitte mingisuguseid makseid Guineasse ei tehta ja mitte mingisugust rahalist abi Guinea äh, protokolli kohaselt ei saa. ja teie küsimusele vastamiseks teiste öö, äh, küsimuste osas, siis me peaksime ikkagi tehingu äh, põhjal lähenema sellele. aitäh, härra Orban, nüüd on arutelu lõppenud ja hääletus toimub pärast arutelude lõppu ning Äh, nüüd me tegeleme seitsme Iraani äh, resolutsiooni ettepanekuga ning kõigepealt saab sõna proua kolleeg Gomes. am caracterizat